Ich äh, wünsche Ihnen einen guten Morgen. tere hommikust kõigile, eelkõige härra Fleckensteinile. ja mm, kõik punktid kuni kella, äh, kuni punktini viis võime ilmselt koos käsitleda, kui ei ole vastuväiteid. ja nüüd äh, kolmas päevakorrapunkt äh,, Iraan. kas kellelgi on selle kohta midagi öelda? ei ole, siis hääle-, asume hääletama. kompromiss üks, kes on poolt Fleckenstein the EPP voting list. andke Fleckensteinile Rahvapartei hääletusnimekiri ja nüüd kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd jätkame muudatusettepanekuga nelikümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jätkame kompromissiga kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut sada kakskümmend kolm kus me selle siis leiame, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse, sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. I vote is no. Ähm, kolmkümmend üks äh, poolt äh, ja kakskümmend vastu, selgelt äh, vastu võetud. ja nüüd selle me oleme ära teinud. kompromiss seitse, kes on poolt koos suuliste muudatusettepanekutega, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm kahes osas. esimene osa jääb ära ja hääletame ainult teist osa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja jätkame kompromissiga üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada kaheksakümmend neli nimeline hääletus, kas see on võimalik? me ei ole seda kunagi teinud. härra Preeda, palun. mida ütleb minu, mida ma nä-, kas Rahvapartei hääletusnimekiri on vale? Κατά. Κατά. The vote is opened. No. hääletus on juba pikka aega olnud avatud. So the vote is closed. hääletamine on lõppenud ja kolmkümmend neli poolt, kakskümmend vastu, kaks erapooletut ähm, äh, vastu võetud ja nüüd kakssada viiskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd sada kaheksakümmend kuus, nimeline hääletus jällegi. hääletamine on lõppenud kakskümmend neli poolt, kolmkümmend vastu, tagasi lükatud. kompromiss üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada üheksakümmend seitse, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd jätkame muudatusettepanekuga sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt? palun osalege hääletamisel, tõstke kätt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jätkame kahe saja ühega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek kakssada kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaks kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend, äh, kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kakssada kuuskümmend üheksa. kakssada kuuskümmend üheksa, see annabki muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada, mm, kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud. kontrollime, kakssada seitsekümmend viis. You, but the group's position is different. Minus Gata. Voting list. Look to the voting list. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kolmkümmend viis vastu, tagasi lükatud ja nüüd jätkame kahesaja seitsmekümne kuuega, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, kompromiss kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kümme kahes osas, esimene osa jääb ära seoses kompromissi üheksateist vastuvõtmisega ja hääletame teist osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. selgelt vastu võetud, ütleb härra Prokk. kompromiss. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend seitse. kolmsada kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kaheksa on tagasi võetud, kolmsada nelikümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, nelisada kolmkümmend üheksa. nelisada kolmkümmend üheksa, elektrooniline hääletus. hääletamine on lõppenud kaheksateist poolt, kolmkümmend seitse vastu, kolm erapooletut tagasi lükatud, kolmsada eh, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada eh, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada üheksakümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd jätkame kompromissiga kakskümmend kaks, kas pole nii? või oleme midagi vahepeal ära unustanud? kolmsada viis, äh, äh, üheksakümmend viis peame veel hääletama, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kolmsada üheksakümmend üheksa, seda peame hääletama, kolmsada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nelisada seitse, nelisada kaheksa, nelisada kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd nelisada kakskümmend kes on vastu, küsib härra Prokk <laughs> nelisada kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmkümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada seitsekümmend kaks. kes on poolt? kolmsada seitsekümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek nelisada kuuskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend kuus, nelisada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend neli, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. neli, seitse, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada nelikümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitsekümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, seda ei ole vaja hääletada, kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, ja nüüd kuus, kes on poolt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 kontrollime kahekümne neljandat. hääletamine lõppenud. kaheksateist poolt, kolmkümmend seitse vastu, tagasi lükatud. ja nüüd Inta arvamus, üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, kaks poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kolm poolt, vastu erapooletud vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja ülejäänusid ei pea hääletama siin kaheksa, kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja see pannakse kõik teistega kokku, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, soovitakse kontrollida. härra Prokk, äh, kontrollime muudatusettepanekut üksteist. viisteist poolt, nelikümmend kaks vastu, tagasi lükatud. kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist, kes on poolt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 hääletamine on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, viisteist äh, vastuhäält, kaheksa erapooletut, äh, raport on vastu võetud. ja mis nüüd? tegime liiga kiiresti, jah? head kolleegid. me tegime oma töö ära liiga kiiresti. aga palun kuskile mitte minna. härra Fleckenstein tegeleb inimõigustega. So please I would like to ask you to stay here. et palun jääge siia